nende meetmete äh, elluviimise metoodikat komisjon hiljuti selgitas. suur tänu, arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme, teisipäeval, kaheksandal oktoobril kell kaksteist. Läheme edasi äh, äh, Ellesi raporti juurde ja annan sõna härra James Ellisele signor presidente onorevoli colleghi i am delighted kolleegid, tere õhtust! mul on hea meel tutvustada teile seda omalatuslikku raportit eelarvekomisjonilt meie täiskogule aruteluks ja ma tänada kolleege komisjonist, et nad mulle seda võimaldasid. Äh, äh, selle eesmärk, äh, ähm, kuhu on jõutud ja mida veel on vaja teha selleks, et luua see institutsioonide vaheline süsteem, mis käsitleb pikaajalisi eesmärk arvestades ülemaailmset süsteemi ja kiired arengud, ESPAS võimaldaks Euroopa Liidu institutsioonidel kasutada seda vahendina, arvestades pikaajalisi tendentse öö, ähm, otsuste tegemisel Äh, äh, Euroopa Liidu poliitika edukus sõlmub üha rohkem nende pikaajaliste trendide tuvastamisel ja see mõjutab ka Euroopa Liidu ees seisvaid väljakutseid ja probleeme, äh, arvestades seda, et sõltuvus selles maailmas üha surub. Espas ei pea mitte üksi enne prognoosima, mis tulevikus toimub. ajalugu on näidanud, et mitte sa, alati ei ole võimalik prognoosida sündmuste kulgu Äh, nii nagu kuuekümne teisel aastal, äh, äh, kui sõlmiti Beatlesiga lepe, leiti, et sellel bändil ei ole pubides edu ja ka finantsturgude kokkuvarisemine kahe tuhande kaheksanda aasta augustis või IT kiirvaldkonna äh, arenemine äh, Facebooki ja Google'iga näitab, et ajalugu ei ole võimalik prognoosida ja seetõttu raport keskendub selles, kuidas välja töötada niisugune tõhus vahend ähm, institutsioonide vahelise kvaliteetsete analüüside tegemiseks ja nende nõuannete andmiseks Euroopa Liidu süsteemis poliitika eest vastutajatele. kuhu siis see projekt on siiani jõudnud? selle aluseks on kaks eelarverida, kõigepealt katseprojekt, mille raames eh, koostati dokument eh, ülemaailmsetest endidest kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend, kodanikud polütsentrilises maailmas see huvitav katseprojekt juhtis tähelepanu kolmele põhilisele teemale ja kolmele suundumusele. üksikisikute mõjuvõimu suurenemine, äh, osaliselt läbi tehnoloogia muutuste, teiseks äh, ülemaailmse keskklassi esilekerkimine, äh, samal ajal kui ressursid on vähenenud ja vaesus jätkub, ja polütsentrilise maailma tekkimine, kus mitteriiklikud osapooled täidavad kriitilist rolli äh, nende lünkade täitmisel, kus valitsused on, äh, valitsuse tegemistes on vajakud. ja nüüd on vaja nendest suundumustest edasi minna, et välja tuua need suundumused, mis kõige rohkem mõjutavad Euroopa Liitu ja tema arengut järgmise viie aasta jooksul. arvestades, et me oleme aastal kaks tuhat kolmteist, loodame, et meil tekib ka väga laiaootuslik arutelu, mille käigus kerkivad ka olulised ideed, töödokument on koostatud ja äh, hõlmatakse kõiki võimalikke äh, allikaid, enne kui see dokument lõplikult valmis saab ja esitatakse ka Euroopa Liidu institutsioonide juhtidele järgmisel aastal lisaks sellele tulevikus järgmiste kuude jooksul, lisaks selle suure raporti koostamisele arendatakse edasi ka institutsioonide vahelist koostööd ja koostöölepingud, mille raames iga partner kohustub osalema selle kokkuleppe täitmise jätkuvalt. lisaks sellele on käivitatud ka protsess veebilehe loomiseks et tagada juurdepääs väga paljudele andmetele, mis käsitlevad ülemaailmseid suundumisi. ja kui need süsteemid on juba ähm, käivitunud, siis äh, see on väga heaks allikaks ka eelarve pädevatele ametiasutustele või näiteks mitmeaastase eelarveraamistiku loomisele ähm, ja seega järeldusena võib öelda, et tänu väga paljude inimeste tööle meie institutsioonides, kes on ESPAS-is juba kaasatud, Äh, ESPAS äh, on teel, et jõuda oma eesmärgini. kui see saab olema edukas, siis äh, aitab luua selliseid dokumente, mis ettevalmistavad Euroopa Liidu otsuseid ja seda avatult ning tagavad juurdepääsu parimale informatsioonile möödanikus on öeldud, et kõige tugevamad jäävad ellu tulevases maailmas, ilmselt need, kes kõige paremini informeeritud, tõenäoliselt jäävad ellu. tänan aitäh, nüüd vaba mikrofoni raames sõna härra Genkovitšile. suur tänu eelarvekomisjoni liikmena ja ka en-, varasema, endise diplomaatina, kes on tegelenud väga palju planeerimise analüüsiga tahaksin tänada härra Elsi selle suurepärase raporti eest, mis puudutab just strateegilisele analüüsile. selle dokumendi tähtsus peitub just institutsioonide vahelises koostöös ja e, välisteenistuse tege-, tegevuses. kui räägime majandusest, ühiskonnast, siis eh, me peame seda arvesse võtma selleks, et oma vahendeid eh, tõhusamalt kasutada. kui räägime ühtekuuluvuspoliitikast, siis me peame täitma neid eh, eesmärke, mis kodanikele globaliseeruva maailma kontekstis tähtsad on me ju suhtleme pidevalt äh, ning äh, ma tahaksin seda projekti kindlasti äh, toetada, loodame, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal järgneval programmiperioodil see ka ellu rakendub. Manaki, the commissioner. volinik Tamanaki, aitäh, president. tahaksin tänada härra Elsi selle sõnavõtu eest, selle töö eest, mis ta on ära teinud selle raportiga ning äh, selle eest, et ta rakkerühma juhtis, mis äh, siis tegeles äh, strateegilise analüüsi teemadega. see teema on ka meile tähtis ja tahaksin tänada teda selle algatuse eest selle kontseptsiooni edasiarendamisel nii pilootstaadiumis kui ka praegu. maailm on äh, muutumas väga kiiresti ja intensiivselt äh, ja väga tihti on äh, raske aru saada, mis täpselt on toimumas ja millise, millega peaks poliitika vastama, kuidas peaks poliitika reageerima. ja seetõttu ongi siin raportis räägitud sellest, kuidas institutsioonid saaksid koos töötada selleks, et põhilised globaalsed trendid avastada, millised võiksid olla nende trendide mõjud ning pakkuda välja ka, kuidas me võiksime enda vastuseid kujundada, nii et tegemist on ainulaadse institutsioonide vahelise projektiga, millega on seotud Euroopa Liidu Nõukogu komisjon ning Euroopa Parlament, samuti välisteenistus ning äh, töö tulemuseks on äh, aruanded ning analüüsid äh, globaalse majanduse ning ühiskonna toimimisest. Euroopa strateegilise analüüsi ning poliitikasüsteem peaks järgmiseks institutsioonide tsükliks tootma ka kasulikku sisendit institutsioonide vaheline rakkerühm praegu kaalub, millist, millise vormi see töö võtab. püütakse eh, seda tööd teha ilma, et survestatakse liigselt eelarvevahendeid, komisjon eh, jätkab positiivset panustamist eh, nendesse aruteludesse soovin edu raportöörile selles rollis eh, ja selle rakkerühma tööle samuti. aitäh, hääletamine homme, kaheksandal oktoobril kell kaksteist. nüüd Regneri raport ja annaksingi sõna proua Evelin Regnerile.